rahvaparteid, sotsialistidelt, rohelistelt, EFTD-lt ja NF-ilt äh, taotlused mõningate muudatuste ning amet-, nimetamiste kohta komisjonidesse delegatsiooni. Need ähm, nominatsioonid on lisatud tänase istungi äh, päeva äh, protokolli, kui selle kohta ei ole vastulauseid, siis need muudatused kuulutatakse ka kinnitatud.